My... Äh, tere, kallid kolleegid, meid on siin küll vähe, aga tegemist on huvitava teemaga. ja need, kes on asjast huvitatud, on kohal, nii et, et alustame siis päevakorrapunktiga number üks, see on meie päevakorra kinnitamine. päeväkorra kohta mingeid vastuväiteid ei ole, ei ole hästi. teine punkt, äh, esimehe teadaanded tõlkega on olukord selline, et tõlge on kõigisse keeltesse, samuti kogu istung antakse internetis üle äh,. Äh, grupi foto ja nii-öelda viimane, viimane ametlik drink, kuna meil on täna viimane komisjoni istung, siis kõik on kutsutud kahekümne 20 kolmekümne esimesel märtsil siis äh, foto tegemisele siin ruumis äh, ja kutsutud on siis nii täisliikmed kui ka asendusliikmed ning vastijäetud ring, mille ma korraldan ise, toimub pool seitse Brüsselis saadikute restoranis esimesel korrusel ja kõik täis- ning asendusliikmed ja samuti personal on sinna kutsutud. niisiis, kolmas päevakorrapunkt, protokolli kinnitamine. Äh, tegemist on kahekümne kolmanda, kahekümne viienda juuni möödunud aasta istungi protokolliga kakskümmend üks kuni kakskümmend kaks jaanuar see aasta, üheksas kuni üheteistkümnes veebruar see aasta ja kuusteist kuni seitseteist veebruar see aasta ning kuusteist märts sellel aastal äh, me loeme protokolli kinnitatuks, kui mingeid vastuväiteid meie praeguse istungi lõpuks ei esitata. ning äh, TV istungi protokollid, see tähendab tänase ja homse, jagatakse siis välja kõigile saadikutele ja nad kinnitatakse siis kirjalikus korras. neljas päevakorrapunkt meie päevakorras on kvaliteedi ja ohutusstandardid siirdamiseks mõeldud inimelunditele ning ma alustaksin arutelu ja annaksin kõigepealt sõna eh, meie raportöörile proua Prepolsile. niisiis, proua Prepols, teil on sõna. aitäh, esimees Äh, suur aitäh, eriti selle eest, et te olite valmis selle punkti meie päevakorda võtma, kuigi tegemist on ühe meie viimase istungiga. minu arvates on äärmiselt oluline, et meil toimuks vähemalt esimene mõttevahetus, kuigi meid siin täna eriti palju kohal ei ole. niisiis, ma olen täiesti kindel, et need inimesed, kes siin täna kohal on, on selle teema, tunnevad selle teema vastu väga suurt huvi erundite annetamine ning siirdamine on väga palju Euroopa Liidus arenenud. minu arvates on juba kümme aastat möödunud sellest ajast, kui Euroopa Liit võttis vastu Amsterdami lepingu ning sai selle lepinguga endale volitused rakendada meetmeid äh, vere ja elundite kvaliteedi ning turvalisuse osas ning äh, vere ja kudede osas oleme me teinud väga kiireid edusamme. kahe tuhande kolmandal, kahe tuhande neljandal aastal võtsime me vastu vastavad direktiivid. elundite osas langetati ka otsus siis, et käidutakse teistmoodi ning äh, selle asjaga on läinud seetõttu ka natukene kauem mulle tundub, et asjaolu, et äh, organite äh, annetamine ning siirdamine on väga keeruline, samuti väga äh, tundlik teema, väga erinevad on liikmesriikide arvamused ja sellega tuleb arvestada igatahes Euroopa Parlament ning eriti rida meie komisjoni liikmeid, kes me siin tegeleme rahvatervishoiuga, kutsusid komisjoni üles korduvalt koostama ettepanekuid ühisteks reegliteks ja suuremaks koostööks kogu Euroopas. meil oli väga hea meel, kui mais kaks tuhat seitse komisjon esitas äh, selleteemalise teatise, millel oli kolm eesmärki. kõigepealt Äh, ettepanek, et tuleb koostada õigusloomealane vahend, mis tagaks kvaliteedi ja turvalisuse, teiseks tegevuskava tõhustatud koostööks ning kogemuste vahetamiseks liikmesriikide vahel ning kolmandaks meetmed, mis takistaksid eluni, elunditega kaubitsemist. esimees, ma arvan, et me võime öelda, et me oleme teinud siin komisjonis väga äh, palju tööd me oleme koostanud resolutsiooni, mille parlament võttis vastu kahekümne teisel aprillil möödunud aastal minu äh, kolleeg Radmo oli raportööriks ning äh, ta tegi tõesti suurepärast tööd. selle resolutsiooni juhtmõtteks, kui tohib teile meelde tuletada, oli see, et me üritasime leida vastuseid nendele probleemidele, ähm, mis olid seotud doonorite arvu kasvamisega Euroopas ja sellega, et äh, doonorite arv kasvaks turvaliselt. elundid päästavad igal äh,, iga päev Euroopas inimeste elusid, aga doonoritest on puudust ning äh, tihti ja kahjuks äh, tuhanded inimesed surevad, olles äh, järjekorras, oodates elundite siirdamist ning äh, parlament rõhutas, et selles osas saab Euroopa Parlament midagi olulist ära teha. möödunud aasta detsembris avaldas komisjon oma ettepaneku, äh, direktiivi ettepaneku ja tegevuskava ning kolmandal detsembril enne, kui see ettepanek avaldati, Äh, anti meile juba teavet selle kohta, seda tegi komisjon ja ka eksperdid, meil toimus siis äh, õhtusöök äh, koos aruteluga siin parlamendis ning mul oli väga hea meel kuulda, et komisjon vähemalt esmapilgul on võtnud arvesse väga paljude parlamendi seisukohtadega. nii, detsembri lõpus määrati mind selle teema raportööriks mul oli veel kord võimalus arutada äh, komisjoni ettepanekud äh, väga paljude sidusrühmade esindajatega, valitsustega ning äh, samuti muude organite esindajatega, arstidega, äriringkondade esindajatega, Euroopa koostööorganisatsioonide esindajatega ning tervikuna oli nende reaktsioon väga positiivne. nüüd tuleb meil vaadata neid ettepanekuid üksikasjalikumalt, lahendada mõned probleemid ning püüda asju parandada seal, kus parandamine on vajalik. võib-olla võiks veel öelda esimest seda, et minu arvates on kahetsusväärne ning ma arvan, et mu kolleegid nõustuvad sellega, et meil ei ole piisavalt aega, et see kogu otsuse langetamise protsess jõuaks lõpule enne Euroopa Parlamendi valimisi me oleme määranud raportööri direktiivi küsimuses, aga me ei ole määranud äh, raportööri tegevuskava jaoks, minu arvates on see kahetsusväärne. selle, sest et sellega peab tegelema juba järgmine parlamendi koosseis, aga ma arvan, et mõlemad ettepanekud on omavahel seotud oma sisu poolest, seega on tõesti kahju, et me ei saa mõlemat koos arutada. aga selline on äh, asjade seis ja me peame sellega leppima Äh, see oli nüüd see kontekst, äh, mille taustal me oleme otsustanud esitada mitte rahvort, raporti eelnõud, vaid lihtsalt pidada arutelu selliste suuniste kohta siin komisjonis ning ettevalmistuseks ma olen koostanud töödokumendi, mis loodetavasti annab panuse konstruktiivsesse arutellu. ma loodan, et kõigil on olnud aega seda lugeda, see on tõlgitud kõigisse keeltesse nii et ma ei hakka teile seda ümber jutustama. aga ma tervitaksin asjaolu, et siin äh, võetakse siis laiapõhjaline lähenemine aluseks, äh, hoolitsetakse selle eest, et struktuurinõudite ohutuseks ja kvaliteediks äh, liikmesriikides tõepoolest on olemas, samas üritatakse ka anda pädevatele organitele liikmesriigis piisavalt manööverdusruumi selleks, et nad saaksid äh, siis neid reegleid omalt poolt täiendada. ma tahaksin äh, mõnel asjal lühidalt peatuda, äh, asjadel, mis minu arvates võib-olla vajavad pisut selgitamist või edasist arutelu. kõigepealt asi, mis minu arvates on väga oluline nimelt paindlikkus tuleb lülitada sellesse resolutsiooni sellepärast et see on tõesti eluliselt oluline. me leiame, et see peaks olema nii direktiivis kui ka resolutsioonis sees. mõned ettepaneku osad, näiteks äh, riiklikud kvaliteediprogrammid ning lisa on väga üksikasjalikud. mul on väga hea meel näha, seda, et äh, lisaga ei tegelda komitoloogia menetluse korras, seda lisa võib hiljem kaasajastada, kui edusammud meditsiinivallas seda nõuavad. samuti arvan ma, et lisa sisaldab kõiki nimekirju ning sätteid, mis on vajalikud selleks, et arstidel oleks info ja vahendid, mida neil on vaja otsustamaks, kas Äh, elund on sobiv või mitte. ma mõistan, et mõned inimesed võivad selle pärast mures olla, mõningatele inimestele võib-olla teeb muret, et äh, siin on liiga palju bürokraatiat, võib-olla komisjoni esindaja võib selle kohta meile midagi öelda, öelda, mida nemad sellest asjast arvavad teine asi, mis minu arvates on oluline, on suhted riiklike ametkondade ja Euroopa elundite vahetuse organisatsioonide vahel. ma arvan, et äh, Need äh, volitused, mis on antud liikmesriikide ametkondadele, on väga ambitsioonikad. Äh, praegu meil selliseid ametkondi tegelikult ei olegi. minu arvates on samuti oluline, et me tegeleksime sellega, kas äh, vahetused praeguse olemasolevate organite ning Euroopa Liidu Ühenduse Vahenduse Panga vahel toimivad. ning kolmandaks, äh, seos selle õigusakti ja teiste õigusaktide vahel. ma arvan, et arvestades sel siirdamise väga spetsiifilist iseloomu ja seda, et tegemist on äh, väga tundliku asjaga, siis äh, oleks vaja mõningaid erandeid elundite jaoks. ja selle võiks leida siis sellest direktiivist, millega tegeleb kolleeg Põuis, see puudutab piiriülest tervishoidu ja seda äh, raportit me hääletame homme. Äh, minu arvates on selles valdkonnas palju probleeme probleeme, mis võivad mõjutada ka seda kõnealust teemat. nii et, et tõepoolest me peaksime vaatama äh, erandite võimalust. Äh, nüüd teiseks äh, selle direktiivi ulatuse piiramine mõningates valdkondades on seda tõlgendatud väga kitsalt. minu käest on väga tihti küsitud, miks elundite eraldamine ja sellega kaasnev protsess on jäänud täiesti direktiivi mõjuulatusest välja. samuti ei kõnelda direktiivis äh, siirdamise järgsetest tulemustest tussen de ning äh, siin direktiivis viidatakse võrgustikule äh, liikmesriigide ametikondade, ametkondade vahel, et nad saaksid kogemusi vahetada. minu arvates on see tõepoolest äh, suurepärane vahend, mille raames sellist seda teemat arutada ning äh, see saaks äh, anda oma panuse selle direktiivi eesmärgi saavutamisse, milleks on elundite kvaliteedi ja turvalisuse parandamine. ning äh, samuti saaks suurendada olemasolevate elundite hulka. toimus mõttevahetus ka selle üle, kuidas organ, organite äratõukamist organismi poolt äh, kuidas sellega tegeleda, ma arvan, et me peaksime direktiivis ka seda teemat käsitlema ja nüüd tulles definitsioonide juurde. mõned definitsioonid minu arvates vajavad pisut parandamist, näiteks kas või seesama elundi enda definitsioon, mis asi elund täpselt on? doonori ja elundi äh, karakteristika, võib-olla siia tuleks midagi lisada, näiteks võib-olla tuleks öelda et äh, kaasaegne siirdamine, ma räägin siin artiklist kakskümmend viis, äh, seda, seda definitsiooni võib-olla tuleks siin parandada. ning äh, siis räägitakse veel elusdoonoritest. mulle tundub, et artikkel kolmteist on selline, mis peaks olema konkreetsem ja paljusid asju selgitama, praegu ütle, öeldakse selles artiklis lihtsalt, et elusdoonoritele ei tohi maksta ja seda tuleb toetada, aga resolutsioonis, mille üle me hääletasime möödunud aastal, me nõudsime ka seda, et liikmesriigid saaksid eh, defineerida need tingimused, kus hüvitust võib maksta ning nad peavad eh, tagama tõesti selle, et need maksed on mõeldud hüvitusena ja peavad piirnema, piirduma siis äh, tõesti kulude hüvitamisega ja äh, igasuguste äh, siirdamise tulemusena kannatatud ebamugavuste hüvitamisena, et see probleem tuleks ka lahendada, siin tuleks asjad selgeks teha. ja viimaseks registrid ja jälgitavus. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, kui olulised need kaks asja on eriti kui me räägime elundite kaubitsemise vastu võitlemisest. tuleks mõelda Euroopa identifitseerimissüsteemile. üks äh, projekt on Euroopas praegu käivitatud ja võib-olla see probleem, see äh, programm saaks meid aidata ning see teema tuleks tõstatada ka siis, kui me te räägime tegevuskava teemadel. lõpetuseks, esimees, tahaksin äh, öelda seda, et äh, mulle tundub, et direktiiv ning tegevuskava on oluliseks sammuks edasi ning aitavad meil äh, suurendada doonorite arvu Euroopas ja teha seda turvaliselt. sellele vaatamata arvan ma, et me peame kogu selle teema asetama laiemasse konteksti me peame vaatama ka, äh, milline on see peamine põhjus, miks meil siirdamist vaja on. Äh, mõni aeg tagasi töörühmas me rääkisime äh, neerude tervisest. ning meile öelda, et umbes viiekümnel tuhandel eurooplasel on probleeme neerudega, nad vajavad dialüüsi või siirdamist ja see on ainuke võimalik ravi Äh, vähem kui kümme protsenti euro, vähemalt kümme protsenti eurooplastest põeb mingit kroonilist neeruhaigust ning äh, kui me ei suuda neid äh, haigusi piisavalt varakult avastada ja ravida, siis mõnedki nendest inimestest võivad ühel päeval samuti siirdamist vajada. nii et, et tuleb rõhutada, et teaduse tõst-, teadlikkuse tõstmine ning haiguste äh, profülaktika äh, neeruhaiguste osas, samuti südame- ja veresoonkonna haiguste osas ja nende teiste haiguste osas, mis on äh, siirdamisega seotud, on äärmiselt oluline. esimees, ma tänan teid tähelepanu eest ning ma oleksin väga huvitatud kolleegide küsimustest ja kommentaaridest, loodan, et arutelu on väga konstruktiivne, aitäh! Thank you very much indeed uh, suur aitäh! nüüd annan tavaliselt sõna variraportöörile. mul on paar nime siin nimekirjas ka, aga tõenäoliselt keegi variraportööridest kohal ei ole. seetõttu lubage mul jätkata arvamuste vahetusega ja anname sõna komisjoni esindajatele. Patricia äh, Digi Sankost proua, olge kena, võtke sõna tänan, esimees. kõigepealt tahaksin öelda, et täname raportööri selle väga tugeva äh, analüüsi eest, mis ta äh, koostas komisjoni ettepaneku kohta, mis puudutab siirdamiseks mõeldud äh, kudede ja organite kvaliteeti ja ohus, ohutust peamised punktid on raportöör kajastanud ja me tervitame diskussiooni nendel teemadel. ehk siis kõigepealt võtan äh,, märkisin ära, et raportöör tervitab ettepanekut ja loeb ka, et see ettepanek peaks jätma ja jätab piisavalt paindlikkust liikmesmaadele, et nad saaksid seda rakendada muutmata või ohtu saatmata oma siseriiklikke süsteeme, kus nad juba loodud on. mis puudutab nüüd vajalikke selgitusi, siis püüan vastata nendele seitsmele punktile, mis siin tõstatati. esimene punkt puudutab vajalikku paindlikkust, kuid samas kaaludes seda, et mõned punktid olid võib-olla liiga detailsed, eriti riiklikud äh, kvaliteediprogrammid ning kontrollide nimekiri, mis lisas on ära toodud. mis puudutab riiklikke kvaliteediprogramme, siis arvame, et on oluline, et nad ikkagi paigas oleksid ning annaksid mingisuguse ettekujutuse sellest, mida oodatakse, sest nii nagu raportöör õigesti järeldas, üks kaudseid mõjusid ja ma rõhutan siin sõna kaudseid, sest õiguslik alus ei luba see, seda meil otseselt teha. üks kaudseid ähm, eesmärke on vähendada äh, organitega kauplemist ja üks oluline aspekt on see, et meil on koha äh,, paigas head süsteemid, millega, mida on võimalik kontrollida ja auditeerida. seega äh, sellega muudame võimalik äh, kauplejate elu keeruliseks ja see on eesmärk, et taolist kauplemist üldse vältida. lisas on ära toodud on organite nimekiri ja selle aluseks on üks projekt, mille komisjon läbi viis. siin kaasati spetsialiste ja see kajastab praegust asjade seisu ning vastavalt meie informatsioonile neid teste praegu juba tehakse, nad on summa sellest, mis on vajalik Eh, nii medi-, meditsiinile selleks, et eh, riski hinnata. me ei kehtesta mingeid standarde, me lihtsalt ütleme selleks, et korrektselt hinnata, eh, kas antud organ on sobilik antud patsiendile. me ütleme, et vot see on see alus, mille, mille kohaselt on võimalik teha riskianalüüsi. mis puudutab suhteid asjaomaste asutuste ja siirdumisasutuste vahel, siis artikkel kakskümmend kaks tunnustab nii pädevate ametiasutuste kui äh, siirdeorganisatsioonide olemasolu ning äh, äh, ütleb ka, et asjaomane asutus võib delegeerida siirdavale asutuse, asutusele mõningaid ülesandeid, mis on seotud organite annetamisega. miks on piiriülene patsientide eh, piiriülest liikumist siin kõrvale jäetud. meie ettepanek puudutab organite kvaliteeti ja ohutust. see või, meil võib olla tegemist lõpuks organite mobiilsusega, aga kindlasti ei tegele see patsientide mobiilsusega, patsientide liikumise. sellega tegeldakse teistes äh, dokumentides, nagu te juba väga hästi teate. mõningatel juhtudel nelis punkt oli see. mõningatel juhtudel kaalutakse või arvatakse, et rakendusala on liiga väike ja organite jaotamine on kõrvale jäänud. siin on väga õhuke piir ühest küljest selle vahel, mida on vaja selleks, et tagada patsientide ohutust, mida tuleb teha, ja teisest küljest, milline, mida on vaja teha selleks, et tagada praegustiku süsteemi toimimine, teine asi, mida me jätame liikmesmaadele. organite jaotus on kindlasti öö, liikmesmaade subsidiaarsus, subsidiaarsuse teema. mis puudutab organite tagasilükkamist, ma ei ole päris kindel, et ma sain õigesti aru. kas see tähendab, et organite tagasilükkamine siirdamiseks või lükkab selle äh, või tõrjub seda organeid äh, patsiendi keha? esimesel juhul organi tagasilükkamise aluseks oleks riskihinnang, mida ma olen varemgi juba maininud, seoses ja arvestades, et on tõrjumist vähendavaid eh, medikamente, sellega tegeldakse siis farmaatsiatoodete seadusandluse kohaselt, mitte sellega siin. siin oli ka kommentaar, et mõned definitsioonid võib-olla tuleks paremaks muuta. me olime eriti ettevaatlikud selleks, et säilitada järjepidevust erinevate raamdokumentide vahel ja need definitsioonid, mis siin ettepanekus on, sobivad kokku nende definitsioonidega, mis puudutab ähm, tähendab kudede ja rakkude direktiiviga, on oluline, et vastu võetud tekstid, mis on äh, tegelikult väga väikese vahe, äh, vahega vastu võetud, peaksid kasutama ühesugust ähm, terminoloogiat. Ähm, komitoloogia äh, protseduuri kasutamine dokumendi kaasajastamiseks, see on juba kahekümne viiendas artiklist selge ja me püüame siin lihtsalt vältida samade asjade ülekordamist, samade nõuete või samade võimaluste või sätete ülekordamist erinevates artiklites selleks, et segadust vältida. kuuenda punkti all oleme võtnud teadmiseks elusdoonorite kompenseeri-, kompenseerimine, see on teema, mille raportöör ära märkis. komisjon siin leiab, et see ei lange mm, ohutuse ja äh, kvaliteedi teema alla, kuigi see oli äh, kudede ja rahkude direktiivis, mitte algses versioonis, see toodi juurde hilisemas faasis, aga me võtame selle teadmiseks ja mis puudutab organitega kauplemist, nii nagu ma alguses mainisin, eesmärgiks see ei saa olla antud dokumendi või antud ettepaneku otsene eesmärk võidelda organitega kauplemisega, kuigi kaudselt muudab see kudedega kauplemise väga keeruliseks ja seetõttu oleme veendunud, et see annab oma panuse selleks, et vältida või vähemalt vähendada absoluutse miinimumini ähm, avaliku kudedega kauplemise teemat, aitäh! suur aitäh! tahaksin ära kasutada võimal-, võimalust, et meil on siin Euroopa andmekaitse inspektori assistent härra Hastings kohal ja härra Giovanni Butarelli on ka siin, nii et, et ma küsiksin, kas nad soovivad sõna võtta? jah, palun. aitäh, esimees. ma tahaksin tänada teid ja samuti raportööri võimaluse eest, et meil on äh, võimalus selles mõttevajaluse, mõttevahetuses osaleda pärast seda arvamust, mille me viiendal märtsil vastu võtsime. Peter äh, äh, Herstens ja mina oleme väga tähelepanelikult jälginud teie arutelusid ning me oleme teie käsutuses ka tulevasteks aruteludeks. me tegeleme isikuandmetega andmetega, mis puudutavad elavaid ja surnuid inimesi. Äh, need on andmed, mis äh, mõnikord on üsna tundlikud. Äh, nende andmete töötlemine tugineb liikmesri-, liikmesriikide seadustele, seega see on juba reguleeritud liikmesriikide seadustega, millega rakendatakse direktiivi ähm, üheksakümmend viis, nelikümmend kuus ning äh, me oleme jõudnud äh, järeldusele, et äh, nii doonorite kui ka elundi saajate andmekaitse vajab parandamist. meie arvamus üldjoontes on siis üsna toetav, kuigi me kutsuksime üles konkreetsetele muudatusettepanekutele, mis puudutavad andmete töötlemist mõned ettepaneku sätted vajavad paremat äh, ühtlustamist, arvestades siis äh, eesmärke. me oleme teadlikud sellest, et ühelt poolt tuleb leida hea tasakaal piisavalt paindliku direktiivi, äh, vaadatakse raportööri töödokumendis ning teiselt poolt Äh, komisjoni esindaja ja ka meie rõhutasime vajadust, tuleb ellu rakendada üks, üksikasjalikku poliitikat, mis puudutab siis vähemalt mõningaid asju, mis on seotud isikuandmete töötlemisega. Äh, kõneldes anonüümsusest, konfidentsiaalsusest, andmete turvalisusest, siis siin on vägagi vaja vastu võtta selged, ühetähenduslikud ja konkreetsed raamid. me tegeleme konkreetse asjaga, niisiis äh, nagu me oma pressiteates viiendast märtsist rõhutasime ja see pressiteade on loetav meie veebileheküljel, andmekaitse ei ole takistus. kiirete ja tõhusate elundite siirdamise sooritamiseks, otse vastupidi, eh, andmekaitse suurendab info kvaliteeti, aruandekohustuslikkust ning informatsiooni olemasolu. mõningad meie märkused, mis on ka meie viienda märtsi arvamusele lisatud, toetavad siis eh, sõnastuse muutust ja mitte niivõrd sisulisi muutusi selles ettepanekus me teeme samuti ettepaneku tõhustada üldist äh, kindluse taset, lülitamaks direktiivi mõned viited konkreetsetele äh, turvameetmetele, nagu krüpteerimine, äh, usaldusväärne riskide hindamine, sõltumatud auditid. samuti on vaja vaadata tulevikku arvestada erinevate tasemete ja erinevate võimalustega, kuidas äh, neid andmeid anonüümseks või pseudoanonüümseks muuta, eriti seoses uute tehnoloogiate arenguga. meil on väga hea meel selle üle, et ettepanek sisaldab ka viidet vajadusele konsulteerida äh, riiklike andmekaitseasutustega vähemalt selles osas, mis puudutab andmete edastamist kolmandatele riikidele. Äh, veel üks oluline viide on ettepaneku artiklis kaheksa äh, punktis kaks F. Äh, seal räägitakse koostööst pädevate ametkondade ja riiklike andmekaitseametkondade vahel, see on väga oluline, sest et andmekaitse, andmekaitsega tegelevad ametkonnad Äh, peavad äh, eelnevalt kontrollima teatud isikuandmete kasutamist või loa andmist teatud töötlemisviisidele. veel üks asi, ma esimese hakkan lõpetama. Äh, niisiis veel üks asi, mis meie arvamusega seoses on oluline, on seotud juurdepääsuõiguste poliitikaga. siis erinevad juurdepääsustsenaariumid, peamine seisukoht meie arvamuses aga on seotud just nimelt jälgitavuse ja anonüümsusega. me mõistame, et ettepaneku eesmärgiks on tagada info parem eh, jälgitavus. on vaja edukat doonorit tuvastamise süsteemi. iga konkreetne elu peab olema eh, jälgitav. Eh, järelikult on mõned väljendid väga kahemõttelised, näiteks anonüümsus äh, eelneva direktiivi valguses tähendab seda, et isikuid ei ole võimalik kindlaks teha ja siin me ilmselt räägime sellistest asjadest nagu konfidentsiaalsus, teatud info salastatus, info, mis puudutab konkreetselt doonorit, aga mitte täielikust anonüümsusest. nii et, et meie arvamusest te leiate teatud ettepanekud, mis puudutavad mõningaid põhjenduspunkte ja mõningaid punkte selles raportis ning loomulikult me oleme valmis äh, täiendavat panust andma ja aitama ka teisi, aitäh! Thank you very much indeed. Uh, suur tänu. nüüd nägin, et et sotsialistide variraportöör äh, proua Martines tuli siia, palun, kas soovite sõna võtta? kas on, soovitate sõna võtta? Yo quiero darle las gracias a la señora Brepols por el Suur aitäh, esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada proua Brepolsit esitatud dokumendi eest olen temaga täiesti nõus. oleme selle teema kallal ka teises kontekstis äh, suhelnud, tal on selle teema kohta väga palju taustinfot, on väga palju tööd teinud ja ma leian, et tema dokument on väga rahula, rahuldav. usun, et oleme kõik nõus selle direktiivi eesmärkidega, teiste sõnadega, suurendada organite kättesaadavust, parandada turvalisust ja ohutust äh, siirdamisel ja et siirdetavad et siirdeorganite transpordisüsteem oleks kättesaadavam. kehtestatud meetmed, terve hulga riiklike võimude ja järelevalveorganite loomine, ühise raamistiku loomine kvaliteedi ja ohutuse jaoks, nii selleks, et annetada elundeid kui ka neid saada, ning äh, hindamise ja kvaliteedi tagamise süsteemid on väga-väga vajalikud, samamoodi kui ka jälgitavus, mis annab palju suurema ohutuse ning võimaldab paremini kontrollida süsteemi. loomulikult me peame siin valdkonnas paremaks saama, kuid lisaks sellele peame säilitama seda, mida me teeme ka ajalises perspektiivis. arvan, et on tähtis doonoreid kaitsta, et see võimalus oleks olemas nii et saaksime anda, äh, saaksime tagada anonüümsuse ning luua registrid. niisiis, olen praktiliselt kõikide meetmetega nõus, mida proua Prepols välja pakub. ja need on ka komisjoni ettepanekus sees. usun, et meil õnnestub neid parandada, ma ei tea, kas selle või järgmise parlamendi koosseisuga on võimalik seda ettepanekut veel viimistleda, aga praegusel hetkel olen ma nendega täiesti nõus. aga on mõned valdkonnad, kus ma arvan, et ma olen nõus proua Brepolsiga, aga tahan äh, vaadata, kas ma täiesti tänaseks päevast õigesti aru sain. ma arvan, et ta saab aru sellest, et Euroopas ei ole meil ühtseid kvaliteedi- ja ohutusstandardeid äh, äh, siirdatavate organite jaoks. ja siin on terve hulk äh, ah, siirdatavate organite hulk varieerub riigiti tohutult palju me kavatseme selles valdkonnas võtta direktiivi ja see puudutab piiriülene patsientide ravimine ja ma tahan seda väga konkreetset küsimust äh, proua Perepostilt küsida. kas te olete nõus sellega, et homme hääletatavas direktiivis peaks olema erand organite siirdamise kohta, sest nagu ma ütlesin, see standardite erinevus riigiti ja riikidevahelised erinevused. see on asi, mida me võime kogemata palju hullemaks teha. kui me ei anna erandit piiriülese ravi direktiivis ja ei kajasta seal öö, ähm, organite siirdamist. ma ei tea, kas see oli see, mida ütles proua Prepols, aga kogu raportis kohta, äh, kogu raportis ainus asi on see, mis minus kahtlusi tekitab, äh, on see ja ma oleksin väga tänulik, kui ma selle kohta mingi vastuse saaksin, aitäh. Uh, suur tänu. professor äh, Andreas sai, haaras mu tähelepanu, palun, teil on sõna. suur tänu, esimees suur tänu, esimees, kõigepealt ma tahaksin äh, tänada raportööri tõeliselt hästi ettevalmistatud raporti eest, sest iga direktiiv, mis aitab meil saavutada ühiseid eesmärke ja seal, see on üks nendest, see tähendab, et põhimõtteliselt me suurendame äh, siirdamiseks saadavate organite hulka. peame mõistma seda, et tõhusad siirded, siirdamised ei sõltu vaid organite kvaliteedist, eh, kvaliteedi ja turvanõuetest. oluline on ka see, et liikmesmaad suudavad tegelikult siirdamist läbi viia ja siin mäletan ma neid äärmiselt liigutavat äh, eh, eh, situatsiooni. üks noor mees tappis ennast, kui ta sai teada, et äh, maksa siirdamine, mis talle oli plaanitud, jäeti ära, sest tal ei olnud piisavalt finantseerimist, temal endal raha ei olnud selleks, et minna teise liikmesmaasse. ja sellepärast ma paluksin selgitusi äh, raportöörilt. kui te neid dokumente ette valmistasid, mil määral te kasutasite teiste rahvusvaheliste organisatsioonide äh, norme, siin ma pean silmas Euroopa Nõukogu kes juba tuhande äh, üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal võttis vastu konventsiooni inimõiguste ja biomeditsiini kohta. seal oli lisaosa ja see puudutab äh, otseselt siirdamisi. olles selles institutsioonis töötanud, mäletan, et me väga pikalt valmistasime seda ette, seda dokumenti ja kõikide liikmesmaade spetsialistid osalesid selles ettevalmistamises, see oli samm-sammuline protsess, nägime väga palju äh, probleeme ja nüüd me tuleme selle juurde tagasi, me püüame taaskord leiutada ratast, äkki saaks kasutada seda informatsiooni, mida on juba tehtud, sest ka Euroopa Liidul on palutud konventsioonile alla kirjutada ja juba üheksa liikmesmaad li,, äh, li, Euroopa Liidu üheksa uut liikmesmaad on sellele konventsioonile alla kirjutanud, välja arvatud äh, Malta Neid on üksteist, kes on alla kirjutanud. vanad liikmesmaad ei ole kõik sellele konventsioonile alla kirjutanud, ei ole seda ka, seda äh, lisa toetanud, küll aga usun, et see on hästi oluline teadusanalüüs, oluline informatsioon ja ma arvan, et see peaks kuidagi leidma kajastust selles dokumendis, mille kallal me töötame ja siiamaani ma seda kajastust näinud ei ole aitäh, professor Andreevs. kas keegi veel soovib sõna saada? näib, et ei ole rohkem sõnasoovijaid, seega annaksin jällegi sõna proua Prebulsile lõpu kokkuvõtteks. aitäh. aitäh ka komisjoni esindajale ning Euroopa Andmekaitse Inspektori büroo esindajale. samuti tahaksin tänada neid kolleege, kes sõna võtsid. vastuseks Brukole äh, tahaksin öelda, et kui ta kõneles Äh, probleemidest, mis on seotud äh, direktiivi eesmärkide lisamisega, eriti mis puudutab nende äh, siirdatud elundite äh, äranõukamist, siis äh, me oleme palunud inimestel tegeleda nende meetoditega, mida arstid juba kasutavad, äh, siis selle probleemi lahendamiseks Äh, mis puudutab elundeid endid, äh, siis äh, seda teemat hõlmab juba ravimite alased õigusaktid, võib-olla me tõesti peaksime nendest asjadest pisut rohkem rääkima. härra Puderellile ütleksin vastuseks nii palju, et mul on mõned väikesed küsimused talle. ta kõneleb ähm, ebaselgusest, mis valitseb äh, seoses jälgitavuse ja anonüümsusega, neid kahte asja on raske omavahel kokku sobitada. Äh, võib-olla peaks raportis ka selle kohta midagi rohkem ütlema, sest mulle tundub, et anonüümsus on mõeldud äh, siis doonori ja elundi saaja vahelist suhete iseloomustamiseks ja see ei puuduta niivõrd sellesse protsessi kaasatud võim, ametkondi ja seetõttu me ei rää-, me ei taotlegi anonüümsust, me tahame, et organeid oleks võimalik jälgida, aga äh, me peaksime olema ettevaatlikumad selles osas, kuidas me sõnu kasutame, äh, kui me räägime sellest, et, äh, et ametiasutused peaksid suutma seda elundit jälgida, see on üks asi, aga anonüümsus peab valitsema siis doonori ja elundi saaja vahelistes suhetes Äh, mul on veel üks küsimus, mis puudutab äh, seda äh, memorandumit, mis ta meile saatis, seal punktis kakskümmend üks öeldakse, et jälgitavuse seisukohalt peaks meil olema mingi kaudne tuvastamissüsteem, aga ma tõesti ei saa aru, mida ta sellega mõtleb. võib-olla ta võiks sellest täpsemalt kõnelda. memorandumisse kõneldakse ka vajadusest äh, elundi saajat identifitseerida. Äh, proua, äh, me, komisjon on samuti seisukohal, et elundite eraldamine ei kuulu selle direktiivi alla ning elundi saaja identifitseerimine on teema, mis ei peaks meid hetkel puudutama tahaksin tänada Varro Sarnosat äh, toetuse eest ja täiendava info eest, äh, mida te edastasite, see teema, mille te tõstatasite, nimelt äh, meie arutelusid ja homset hääletust piiriülese tervishoiu direktiivi osas. ma arvan, et see on teema, mis on huvi pakkunud ka mõnedele teistele kolleeg-, teistele kolleegidele, nad on palunud härra Põuist, raportööri, jätta võtta elundid sellest direktiivist välja ning nii palju, kui ma aru saan, käsitlevad seda teemat kompromissmuudatusettepanekud, nii et ma loodan, et me saame neid kompromissmuudatusettepanekuid toetada. samuti tahaksin tänada härra Andreevsit väga huvitava sõnavõtu eest ja, ja täiendava info eest selles osas, mis puudutab Euroopa Nõukogu dokumente. nii palju, kui mina tean Äh, preambulas ei viidata, äh, komisjoni dokumendi preambulas ei viidata Euroopa Nõukogu vastavale dokumendile. aga ma arvan, et menetluse käigus äh, kogu info, kogu dokumentatsioon, mis hetkel olemas on ja mis võib kasulikuks osutuda selle menetluse aspektist tuleb nii-öelda päevavalgele ja me saame sellega tegeleda ja seda arutada. igatahes suur aitäh kõigile teie äh, panuse eest ning ma loodan, et meil toimub kunagi hiljem veel üks arutelu sellel teemal. Uh, aitäh, äh, kui ma õigesti aru sain, esitasite te härra Butarellile mõned küsimused ja kas te tahate, et teile kohe praegu vastatakse või kirjalikult? meil on piisavalt aega. niisiis, härra Butorelli, teil on sõna. aitäh, härra esimees. olen täiesti nõus äh, raportööri kommentaaridega. see tähendab saladus, konfidentsiaalsus asjaomase informatsiooni suhtes see tähendab siis doonori ja äh, saaja vahel, täielik läbipaistvus ja ligipääs asjaomasele informatsioonile, pädevatele asutustele, vajaliku kontrolli valdkonnas. just nimelt sel põhjusel tegime meie ettepaneku kustutada ühe äh, artikli sealt ettepanekust, artikli seitseteist, sest see artikkel kahjuks räägib anonüümiseerimisest. juba oma eelmises sõnavõtus ütlesin, et need andmed käivad direktiiv üheksakümmend viis nelikümmend kuus alla. see direktiiv teeb selget vahet informatsiooni vahel, mis seostub identifitseeritud või identi-, identifitseeritava füüsilise isikuga ja teisest küljest informatsioon, mida võib tegelikult anonüümseks pidada. aga siin ei tegele me tegelikult anonüümse informatsiooniga. mida meil siin vaja on, on suurendada ja harmoniseerida meetmeid riiklikul tasandil, tagamaks seda, et meil on rangem konfidentsiaalsuspoliitika kuid me ei saa takistusi veeretada asjaomaste asutuste teele, et äh, kui nemad vajavad ligipääsu asjaomasele informatsioonile. ja loomulikult tuleb kaitsta doonorite ja ähm, patsientide tervist, ehk siis äh, jälg on teema, mis on konf-, äh, konfliktis tegeliku anonüümsusega, me oleme mitte siin äh, selleks, et vähendada andmekaitse tasandit, taset. me oleme siin selleks, et toetada sõnumit, mis ettepanekus esitatud on. täielik ja kiire informatsiooni liikumine, mida tuleb kaitsta. kaitstava informatsiooni vaba ja täi-, vaba ja kiire liikumine. teine küsimus üks märgukiri räägib erinevatest kodifitseerimismeetoditest, mis võiks lubada asjaomasel asutusel ligipääsu informatsioonile, et tal on erinev äh, ligipääs erinevate meetmetega. näiteks tal on siis äh, kood või mingisugune teine kodifitseerimissüsteem. see on oluline, kuivõrd me kavatseme vastu võtta üle-euroopalise kodeerimissüsteemi, täielik ligipääs informatsioonile, mis seondub äh, identifitseeritud või identifitseeritavale isikule, seda tuleb teha ainult siis, kui see on tõesti vajalik mitte ainult protseduuriliselt, vaid ka siis, kui soovitakse võimalikult, äh, võimalikult midagi kontrollida. ehk me soovitame neid teemasid tuleviku mõttes kaaluda, selleks et kaaluda uusi tehnoloogiaid, mitte ainult end krüpteerimist, mitte ainult krüpteerimist, vaid ka alternatiivseid süsteeme, selleks, et informatsiooni kodeerida ning võimaldada täielikku ligipääsu informatsioonile siis, kui seda vaja on, aitäh! Thank you very much indeed. So, uh... suur aitäh, lubage mul selle teemaga siis lõpetada. Läheme viienda päevakorrapunkti juurde ja see on siis suuline küsimus kaks tuhat üheksa null kolm toitaine profiilide kohta. ja tahaksin anda sõna proua Aukanile ja tema asendab proua Sardasit. Eh, jah, suur tänu. Eh, ma jah, võtan siis kolleegi nimel sõna, kes täna kahjuks siin kohal ei ole, kuid me ei ole rahul sellega, et me pole veel komisjoni poolt saanud ettepaneku eelnõu selle kohta, kuidas täpselt hinnangud tervise seisukohalt äh, tuleb kaasata siis äh, toiduainete profiilidesse. meile lubati, et äh, sellised reeglid töötatakse välja ning me pidime need saama juba jaanuaris. ma tahaksingi komisjonilt küsida, kas on tõesti õige, et ettepanek on selle kohta tehtud. härra Barroso eestvedamisel ning et see ettepanek tehti Rahvapartei esimehele, mitte ka meie komisjonile. mina leian, et taoline toimimisviis on äärmiselt veider, kuid selle ettepaneku kohaselt siis tahetakse, et toiduainetööstus, tööstusele antaks vastus komisjoni poolt ning härra Barroso ütles, et tuleb sisse viia erandid tavatoiduainete kohta nagu näiteks äh, piim, leib, puuviljad. tegemist on siis toiduainetega, mis on äh, tervisele kasulikud, ükskõik mida nad sisaldavad, kas seal on siis suhkruid, äh, rasvu, soola või muud. ja ma oleksin soovinudki kuulda komisjonis just seda, kas see taoline erand on tõepoolest ette nähtud, kas sellest on ka teada antud ning kolmandaks mis puudutab äh, lävesid, äh, tõepoolest tegemist oli kuulujutuga, kuid äh, näiteks hommikusöögi tooted, mis sisaldavad kakskümmend viis grammi suhkrut saja grammi kohta, kas neid võib pidada tervislikeks ning kiudainetelt rikasteks, samas me ei maini üldse, et seal on kakskümmend viis grammi suhkrut. me ei taha mingil juhul keelustada üht või teist toiduainet, kuid me tahaksime siiski, et tarbijad saaksid selgeid, õiget ning usaldusväärset informatsiooni. see on ka meie ettepanekus ning me loodame, et komisjon siin toetab meid. seega siis, kas on tõepoolest niimoodi, et tahetakse teha teatud põhitoiduainete puhul erandeid ning veel, kas see määrus tõepoolest on niivõrd äh, paindlik või niivõrd äh, vähe siduv, et endiselt on võimalik tegelikult ju tarbijatele valetada. Thank you very much. suur tänu komisjoni esindajana. vastab küsimusele härra Bassel Matürakis, kas olen õigesti aru saanud, palun võtke sõna. ja hiljem avan siis arvamuste vahetuse. Thank you, uh, Mr Chairman and uh, uh, I thank the honourable member for suur tänu, esimees, ma tahan, tänan parlamendiliikmeid komisjonile esitatud küsimuste eest. komisjoni teenistused on töötanud rakendusmeetmete kallal äh, toiduaine profiilide kohta alates sellest, kui toiduainete kohta käiva määruse jõustumisest ja seda on juba päris pikk, äh, see on juba päris tükk aega tagasi vastu võetud. ja esimene samm oli siis komisjonipoolne palve esitada arvamus Euroopa Toiduohutusametilt. selle arvamus, see arvamus esitati kahe tuhande kaheksanda aasta jaanuaris, peale seda on komisjon pidanud äh, mitmeid läbirääkimisi liikmesmaade ja asjaomaste huvirühmadega, arutades võimalikke toitaineprofiile, kontrollides seda, kuivõrd nad on mõistlikud, kuivõrd nad on proportsionaalsed, võttes arvesse neid kriteeriume, mis määruses ka ära toodud on. antud teema on äratanud mitmeid kommentaare ja reaktsioone ja nagu juba maininud, mainitud, on see äratanud olulist äh, poliitilist huvi kõige kõrgemal tasandil. diskussioonid komisjonis ja tema teenistustes alles käivad ja selle tulemusena äh, projekteerivad meetmed ei ole veel valmis Euroopa Parlamendile analüüsimiseks esitamist, esitamiseks enne juuni valimisi. ehk siis mitte enne seda, kui uus parlament ähm, tööle alga- äh,, tööle hakkab. komisjon esitab ettepaneku, mis võtab arvesse teatud toitude olulist rolli või toidukategooriate olulist rolli, mis moodustavad põhilise ja olulise osa inimeste dieedist. selles kontekstis ja vastavuses selle võimalusega, et meil oleks erandeid, nii nagu määrus selle välja paik-, pakub, toidud nagu näiteks puuviljad, köögiviljad, lah- äh,, liha, piim kala jäävad praegu selle toiduait-, toitaineprofiilide teemast välja. teatud äh, töödeldud äh, toitude kategooriate jaoks, nagu äh, lihatooted ja juustud, sest siin tuleks vahet teha liha kui sellise ja lihatoodete vahel taoliste toodete kui lihatooted ja juustud, juustud pööratakse erilist tähelepanu sellele, et traditsioonilised tooted nendes kategooriates saaksid jätkuvalt äh, kanda äh, neid äh, väiteid ja neid lauseid selle äh,, selle, ilma selleta, et äh, nad seatakse kahtluse alla toitaine profiilidega seoses. ja seetõttu me püüame keskenduda rohkem töödeldud toodetele mis moodustavad märkimisväärse osa inimeste söödavast toidust ja kui on rohkem võimalusi innovatsiooniks ja uuenduseks toiduainetetööstuses, siis see oleks soodustav uuendtoitude jaoks ja oleks kasulik ka tarbijatele. komisjon leiab, et toitainete profiilide põhimõte, mille üle põhjalikult arutati ja mis määruses ka ära toodud on, mille, ja selle võttis vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu, see on hästi oluline. seetõttu püüame esitada esialgseid meetmeid, mis on vastavuses määruse kriteeriumitega ja samal ajal on nad proportsionaalsed, võttes arvesse meetme eesmärke ja seda, kuidas see võib äh, mõjutada ettevõtteid pean viit- äh,, aga viitama, härra esimees, et toitainete profiilid ei kuulu otseselt tarbijatele edastamiseks. informatsioon tarbijatele, mis puudutab nende mingi toote toiteväärtust, see antakse tavaliselt läbi äh, toitumisinfo äh, märgistuse läbi, äh, mis on tootel. ja me arutame seda edasi, kui me oleme otsustanud mitte esimest lugemist parlamendis läbi viia või selles, selle koosseisuga läbi viia, see on oluline selgitus, sest tarbijad toitaine profiili kui sellist ei näe. toitaine profiilide mõju või selle eesmärk on lubada teatud toodetel esitada, toodete puhul esitada väiteid, mis loomulikult on oluline element toitainete märgistusel, kuid iseenesest ei ole ta nii printsipiaalne teema, mis edastaks täielikku informatsiooni toidu, toitainete, toit, toite väärtuse kohta. seetõttu, härra esimees, see küsimus, mis puudutab kirja Äh, president Barrosole, siis ma ei saa seda kommenteerida, miks ja kuidas see edastati, ma loodan, et te mõistate mind, aitäh! Äh, suur aitäh! Äh, kaks inimest on sõna soovinud, proua Korbei ja proua Roth-Berend, kõigepealt siis saab äh, sõna proua Korbei. aitäh, esimees. aitäh proua Aukenile ja proua Hassile. ma toetan täielikult äh, seda küsimust, mille nad on esitanud, aitäh ka komisjonile vastuse eest aga mul on mõned täiendavad küsimused, mis ma tahaksin esitada. kõigepealt selle poliitilise protsessi kohta. mõned aastad tagasi äh, võtsime me vastu äh, üldise õigusla-, õiguseakti, mis puudutas toitu ja toiduaineid. see oli äärmiselt oluline ning üks teemasid, mida me arutasime seoses toiduga, oli toidu turvalisus ja kvaliteet ning see, et kogu teemale on vaja läheneda palju ratsionaalsemalt ja mitte poliitiliselt ning emotsionaalselt. Äh, toit loomulikult on seotud emotsioonidega. Äh, seega on äärmiselt oluline, et meil õnnestus luua siis Toiduohutuse Amet EFSA Parmas, aga nüüd kogu see arutelu toiduaine profiilide üle on kired jälle äh, üles keerutanud ja seda kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. härra Barroso on ise hakanud selle teemaga tegelema. nii et, et kas me ei ole üleüldse valel teel, kas selle asjaga, kas EFSA ei peaks selle asjaga tegelema, see oli ju esialgne seisukoht see võimaldaks meil siis kindlaks määrata need toitaineprofiilid täiesti ratsionaalselt ja kogu see asi ei muutuks poliitiliseks mänguks ja lobitööks. me oleme tõesti, mulle tundub, praegu valel teel. teiseks, ma kuulasin väga tähelepanelikult küsimustele esitatud vastuseid, vastuseid, mis puudutavad erandeid munadele, piimale, lihale ja ka kaladele ja eriti traditsioonilistele toodetele ausalt öelda on oluline silmas pidada seda, et meil on vaja toitaine profiile ja põhjus, miks meil on, neid on vaja, on vaja, et ei tehtaks selliseid eksitavaid väiteid nende tervislikkuse kohta, selliste toiduainete tervislikkuse kohta, mis tegelikult tervislikud ei ole. seda tuleb silmas pidada ja eh, siis, eh, kui me seda teeme, tuleb eh, paratamatult jõuda järeldusele, et kuna on nii palju traditsioonilisi teoseid, mis on äh, Äh, kõrvale jäetud, mis on vabastatud selle toiduaine profiili esitamise nõudest, et äh, ei, ei saa siis teha ka mingeid tervisega seonduvaid väiteid nende kohta. kas komisjon äh, on sellega nõus? et munad, piimad ja teised tooted, mille osas on erandid tehtud, et ne-, neile ei tohi panna mingeid tervislikkuse alast teavet. ning veel üks küsimus toiduaine profiilide kohta Neid ei ole mainitud teatises, mis puudutab tarbijaid, minu arvates on see kahetsusväärne, sest me oleme saanud väga palju informatsiooni, meil on kõigi toodete jaoks paika pandud miinimumtervisestandardid, ja selle infoga tuleks tõesti midagi ette võtta selles tarbijatele mõeldud teatises, et neil oleks tõesti head infot äh, nende poolt tarbitava toidu miinimumkvaliteedistandardite kohta. ma arvan, et meie peaksime selles teatises palju aktiivsemat rolli äh, mängima, äh, see peaks olema osaks toitainete profiili üle peetud arutelust, see on siis minu küsimus ja suur aitäh teie vastuse eest! aitäh! Dagmar Rood-Berend järgmisena, palun, teil on sõna. aitäh, esimees. ma tahaksin tulla tagasi selle õigusakti loomise argumentide juurde. miks meil on üldse seda vaja, miks me peame rääkima äh, toitaineprofiilidest, sellest ei rääkinud üldsegi kolleeg ennist. me ei pea ütlema, mis peab, mis on õige tervise jaoks, mis on hea tervise jaoks, mis mitte, kas äh, informatsioon, vaid äh, asi on hoopis milleski muus. näiteks, kui ma leian, et üks äh, toitaine on hea võitlemaks kõhukinnisuse vastu või vähendamaks kolesterooli või aitamaks kaasa vereringele, siis sellisel juhul ma ikkagi peaksin teadma, kas tõepoolest sellel toitainel on selline väärtus või mitte. samas, kui seesama toitaine omab võib-olla teatud positiivset mõju teatud äh, tervisehädadele, siis ning siis ka seda on mul vaja teada, ma pean teadma, kui palju on näiteks siis see soola selles toitaines või muud sellist. ma ei usu, et tegemist oleks sellega, et me ütleksime näiteks, et äh, kummelitee on hea selleks, et äh, hästi öösel magada ma ei võtnud äh, sõna siis, kui me rääkisime toitaine profiilidest, sellepärast et tegelikult ma ei saanud üldse arugi, et nende kahe punkti vahel oleks seos olnud. ja praegu ma ka ei saa aru, miks, äh, miks meil üldse vaja on vaja sellist asja. Euroopa Toiduohutusamet tit äh, ei loodud mitte selleks, et luua õigusakte, vaid selleks, et tekkinud vajadustele lahendused leida, tekkinud probleemidele äh, lahendust leida. paraku on amet aga täiesti varjatult äh, tegutsenud pikki aastaid. kui äh, ameti esindajad tulid äh, selle küsimusega minu juurde, siis äh, ma küsisin, kuidas sellised profiilid välja töötatakse ning mulle vastati siis, et kui see ülesanne meile antakse, siis me leiame ka lahendused. see oli seitse-kaheksa aastat tagasi, nüüd on meil aga uus äh, direktor toiduainete, toiduohutusametis kes on küll tublim võib-olla kui eelmine direktor, kuid ka temal on äh, suuri raskusi selle küsimusega. me teame näiteks, et hommikusöögi puhul on erinevat liiki äh, mm, maisikrõpse ja muid sellist, kus on erinevad hulk suhkrut, erinev hulk soola. milline on siis see õige koostis? kas me peame tabeleid hakkama looma või ütlema, milline on tehniliselt kõige parem, mis on kõige parem tase, see oleks nulltase võib-olla, kuid kas seda on üldse võimalik saavutada? ma olen härra Matsudakisega peadirektoraadist, Sanko peadirektoraadist tihti nõus, me tunneme üksteist juba pikki aastaid ning oleme palju koostööd teinud erinevate õigusaktide osas, kuid praegune käesolev ettepanek on halb ning toob endaga kaasa tõsiseid raskusi. volinik Börn on äh, teinud uue teatise mis puudutab käesoleva õigusaktiga seotud äh, valearusaamu ja ma ei leia, et äh, üldse selline toimimisviis oleks õige. tegemist ei ole sellega, et me võitleksime Toiduohutusameti vastu või et me tahaksime komisjoni ja kaikaid kodaratesse loopida, kuid äh, tuleb vaadata lihtsalt, mis meetodeid kasutada. komisjon tuli välja komitoloogia meetodiga, jah, miks mitte, kuid ma arvan, et me peaksime lähtepunktiks võimalikult äh, avalikult oma seisukohti selgitama. me teame näiteks, et oliiviõli toit, äh, tootjate puhul oliiviõli sisaldab nii ehk nii sada protsenti ju äh, rasvaineid, kuid oliiviõli on väga kasulik. kui me hakkaksime niimoodi äh, nüüd koostama profiile, siis tuleksid ka kõikide teiste õlide tootjad meid, meie jutule härra Massidakis äh, selgitas, milline võiks olla mõistlik lähenemispunkt, äh, selgitas, et võib olla erandeid, kuid ma tahaksin ka selle kohta lisada paar asja. me räägime toitainete profiilidest, mitte ka keeldudest või siis märgistamisest, vaid lihtsalt sellega on tegemist, et me loome seose toitainete erinevate omaduste ning tervise vahel. vastavalt komisjoni soovile on siis parlament otsustanud, et kui osast äh, profiilist, profiili puhul ei peeta kinni, kui osad väited ei vasta tõele, näiteks äh, vabandust, tuleb selgelt ütelda, kui palju on äh, suhkruid, kui palju on äh, soola, kui palju on rasvaineid. ma leian, et see on õige toimimisviis, võtkem näiteks äh, töödeldud toitained. küll aga Toiduohutusameti raportist ning meie raportist tegelikult ma ei leidnud midagi, mis võimaldaks mul paremini mõista seda küsimust. kas te hakkate looma kategooriaid, mis võiksid katta näiteks kõik jogurtid? ma ei ole päris hästi sellest aru saanud, võib-olla olen liiga rumal, kuid kuidas kindlaks määrata, milline on hea, õige toitaine profiil, kas äh, sellisel juhul te võtate arvesse teadlaste arvamuse, näiteks teadlased võivad ütelda, et jogurt on tervislik, kui seal on nii palju rasvaineid. minu jaoks näiteks üks protsent on juba liiga palju, minu abikaasaga, kes on palju äh, keenukesem kui mina, tema võib lausa viieprotsendilise rasvasisaldusega jogurtit süüa, nii et äh, kuidas, kuidas kõik see omavahel äh, seostada, sest et eesmärgid võivad olla ju vastuolulised. Auken, once more! Äh, suur aitäh ja veel kord, proua Auken, teil on sõna. jah, ma tahaksin tänada komisjoni vastuste eest ja need vastused tõepoolest kinnitavad neid kuulujutte, millest äh, ma enne rääkisin. ja tõepoolest see, mis me arvasime, toimub, toimubki. Dagmar äh, rääkis ju ka sellest äh, ning tema meelest on kõik väga keerukas ja ma pean ka ütlema, et meile jäetakse väga vähe aega. kas tõesti on niivõrd raske saada informatsiooni toitaine profiilide kohta? kas me võiksime saada selge vastuse lihtsalt äh, näiteks, et ühel või teisel tootel ei tohi olla väidet, et tegemist on tervisliku tootega, kui ta seda ei ole, sellepärast et selles toitaines on äh, teatud koostisosi, mis ei ole tervislikud. kui näiteks ühes tootes on palju kiudainet, siis see on küll hea, kuid äh, kui seal on palju suhkrut jällegi, kas siis see tähendab, et ta ei ole hea tervisele? ma aru, usun, et nüüd me peaksime ära ootama komisjoni ettepaneku, kuid siiski rõhutama, et me pöörame äärmiselt suurt tähelepanu sellele, mis toimumas, sest et me teame kõik ju, et on äärmiselt oluline just tarbijate jaoks, et nad saaksid kasulikku informatsiooni selle kohta, mida sisaldavad need toitained, mida nad söövad ning kindlasti ei tohiks olla pakenditel väiteid, mis võiksid tekitada eksiarvamusi nii et me tahaksime, et komisjon jääks poliitiliselt neutraalseks eh, ning seda ka, eh, kui ta saadab välja oma teatisi Euroopa Parlamendile ja et teat- ei saadetaks, vabandust, mitte ühele või teisele par-, fraktsioonile, vaid ikkagi vastavale komisjonile. aitäh! järgmisena härra Seeber Äh, ma arvan, et me kõik, äh, esimees, oleme nõus sellega, et äh, me soovime inimestele anda tervislikke toiduaineid. me tahame, et tarbijad oleksid hästi informeeritud, me tahame, et õigusaktid seda tagaksid see on oluline, kui me tahame midagi ette võtta näiteks ülemäärase rasva tarbimise vastu meil on vaja äh, see, selle probleemi kontrollimiseks midagi ära teha, aga toitainete profiilid ja need kirjeldised ei ole tagatiseks, et toiduained tõepoolest on tervislikud. vastuseks Dagmarile tahaksin ma öelda seda, et tahaksin ma teada, milliseid äh, teaduslikke andmeid komisjon nende toitaineprofiilide jaoks kasutab. me teame, et on ainult äh, kaks-kolm infoallikat, näiteks värsket puuvilja peetakse tervislikuks, see pikendab eluiga, aitab ära hoida vähki Äh, aga arvamused on väga erinevad ja väga, väga väheste asjade kohta saab kindlalt öelda, et nad on tervislikud. Äh, siis äh, samuti tuleb arvestada sellise asjaga, et kui, kuigi me teame toiduaine sisu, sellest veel ei piisa, me peame teadma erinevate koostisosade vastastikust mõju. Need komponendid on ju toiduainetes erinevates äh, proportsioonides ja see mõjutab nende tervislikkust ja kolmandaks me räägime äh, äh, sellest, et meil tuleb, tegeleme täiesti ratsionaalse tarbijaga, aga igapäevaelu näitab, et tarbijad ei osu-, otsusta ratsionaalselt, mida osta Nad ei osta toitu just nimelt sellistel põhjustel, nagu meie arvame ja ma tahaksin teada, kas komisjon on vaadanud ka mingeid psühholoogilisi uuringuid, millele nad oma avaldustes tuginevad? Äh, milline sildistamine, millised äh, elemendid mõjutavad tarbijate ostuotsuseid? Need võivad olla väga vastuolulised ja võib juhtuda niimoodi, et mida rohkem me ütleme millegi kohta, on see, et see on ebatervislik, seda rohkem tarbijad tahavad seda süüa, eriti lapsed näiteks. me lähtume siin praegu ideaalsest tarbijast, kes on ratsionaalne, aga, aga sellest pole eriti kasu, nii et ma tahan, et komisjon pööraks ka sellele aspektile tähelepanu. ja siis veel üks äh, probleem me, me peaksime asjadele lähenema natuke realistlikumalt. ma tahaksin tõesti teada, milliseid uurimusi komisjon on kasutanud, et oma järeldustele jõuda. Äh, suur aitäh. ja viimasena on mul äh, siis võib-olla see summa siin kirjas. aitäh. ma vabandan, et ma hiljaks jäin, ma jäin liiklusummikusse ning äh, ma ei äh, kuulnud täpselt, mida komisjoni esindaja ütles. ma jõudsin siia, kui proua Rod-Perens juba rääkis, vähemalt tema viimased laused avaldasid mulle muljet. ja siis ma kuulsin ka Richard Seeberi sõnavõttu selle kohta, kas asjad on tervislikud või ei. ma mäletan, et kui me seda teemat arutama hakkasime, siis ma esitasin küsimuse komisjonile, milline on olukord puuviljaga kas on äh, puuvilju, mille suhkrusisaldus on suurem ja, ja kuidas need mõjutavad väited, et puuvili on tervislik. aga ma mäletan ka seda, kuidas komisjoni esindaja ütles, et me ei hakka selliste pisiasjadega tegelema. on teatud puuviljad, mis sisaldavad palju suhkrut nii et, et võib-olla tulevikus me tõesti ei saa öelda, et puuvili on tervislik. nii et, et mul on väga hea meel, et me oleme nende asjadega edasi liikunud. et roheliste saadikud on öelnud, et Nad on oma seisukohti teatud puuviljade osas muutnud, võttes arvesse nende suhkru ja vee sisaldust. see kõik näitab, kui eksitav kogu see teema võib olla ja kuidas meid võivad kõrvale juhtida äh, valed seisukohad. aga ma igatahes tervitan seda asjaolu, et äh, nüüd on lubatud teatud erandid äh, selles osas, mis puudutab konkreetsete toiduainete hindamist Äh, erandid on siis nende piirväärtuste kohta, mis puudutavad rasvu, suhkrut ja soolasid. ma arv-, äh, ma olen alati öelnud, et me peame olema ettevaatlikud, eriti kui me räägime põhitoiduainetest. ma arvan, et neid, need profiilid ei kirjelda täpselt näiteks leiva küsimusega me oleme juba aastaid äh, tegelenud, leibu on väga erinevaid, nende soola Äh, sisaldus näiteks heleda leiva soolasisaldus ei ole võrreldav tumeda leiva soolasisaldusega. Äh, ja see põhjustas paljude jaoks suuri üllatusi, inimesed ei teadnud seda, aga on ju normaalne, et inimesed selliseid asju ei tea, sest Euroopas on niivõrd palju erinevaid toite, regionaalseid toite ja me ei saa nende kõigiga kursis olla tegemist on äh, ju meie kultuuri olulise osaga, et meil on need regioonidele omased toiduained. näiteks Need on meil olnud aastasadu, me oleme neid söönud ja keegi pole eriti muretsenud nende pärast. kõikides tööstusriikides on nüüd toimunud muutused, me peame selle teema juurde jälle tagasi tulema me peame tegelema terviseprobleemidega, aga toiduainete sildistamine ei ole võib-olla viis, kuidas seda teha, me peame seda tegema läbi teavituskampaaniate, me peame inimestele selgitama, minema koolidesse, kaasama vanemad Äh, need noored paremad oleksid paremini haritud toiduainete osas, nad tihti ei tea toidust suurt midagi ja see on ka Euroopa ülesanne. samuti on oluline teada, mida meie riikides kasvatatakse, samuti tahaksin ma öelda seda, et toiduainete profiilid ja nõndanimetatud tervislikkuse alased äh, väited või tervislikkuse alase teave Äh, tuli kasutusele just nimelt selleks, et tarbijate eksitamist väita, see, vältida, see oli komisjoni esialgne idee. vahepeal aga on see saanud üha selgemaks, et äh, tegemist ei ole enam eksitava info küsimusega, vaid asi on nimelt tarbijate harimises toiduteemadel. nii et, et Äh, mõnikord on äh, neile edastatud väga halba infot ja mõju on olnud negatiivne, äh, teatud tooted on muutud ebapopulaarseks, kuigi nendelt oleks võinud olla kasu ning need toitaine profiilid, nagu te ütlesite, ei tugine mingitele teaduslikele alustele, teadlased ütlevad, et nii ei saa toimida. ei saa muuta seda, kuidas inimesed toituvad lihtsalt niimoodi, et me paneme toiduainetele mingid sildid peale me peame inimesele lähenema tervisli, terviklikult, nende vanusele, kui palju nad kehalise tegevusega tegelevad ja nõnda edasi, minu arvates ei ole mõtet sellisteks toitaineprofiilideks, äh, eriti arvestades regionaalseid eripärasid. Äh, need profiilid saaks, saavad olla ainult mingid ebamäärased asjad, ainuüksi see regionaalsete toitude asi näitab juba, et selles küsimuses ei ole võimalik midagi ära teha, mis puudutab poliitilist mõõdet, siis ma ei leia, et EFSA peaks ainult sellega tegelema, minu arvates on oluline, et parlament teostaks selles valdkonnas oma järelevalvevolitusi, samuti eh, peaks olema kaasatud nõukogu, tegemist on eh, asjaga, millel on ka poliitilised eh, mõjud ja asi ei tugine ainult teaduslikele tõenditele. niisiis, see toit, mida me Euroopas sööme, on hea meil on äh, väga ranged määrused toiduainete osas Euroopas. ma arvan, et me peame aitama inimestel äh, toituda mitmekesiselt ja, ja rohkem kehalise tegevusega tegelema. nii et, et äh, ma tõesti ei ole selle idee vastu, aga ma arvan, et siin tuleb väga palju erandeid. nii et, et Äh, see oleks vajalik selleks, et me tarbijaid täielikult eksiteele ei äh, viiks, eriti enne valimisi. ja ma arvan, et järgmise ametiaja jooksul äh, koos siis uue toiduainete märkimiste ja laste õigusaktidega me saame nende profiilide osas midagi ette võtta. hetkel on nad täiesti ebarealistlikud, ei tugine tähenduslikele tõenditele ja ma ei usu, et nad toimiksid Uh, suur aitäh, eh, proua Auken, nägemist! jah, ma teeks lühidalt. me ei hakka uuesti aruteluga pihta, me oleme vastu võtnud oma otsis, otsuse ning eh, me jääme ka selle juurde, kuid näiteks kui me ütleme, et puuviljad on tervisele kasulikud, siis me teame väga hästi ju tegelikult, et on terve rühm inimesi, kes kannatavad eh, diabeet kahe all ning äh, üldiselt peetakse neid hea tervise juures olevateks inimesteks, ometigi on neil keelatud teatud puuviljade söömine ja nad peavad piirduma köögiviljadega. väga vähesed teavad tegelikult, et rohkem, äh, et ähm, greipfruutid sisaldavad rohkem suhkrut kui apelsinid. nii et me peame ikkagi tagama selle, et äh, ei muutuks ohtlikuks taoline sildistamine, vaid tarbijad peaksid ikkagi teadma, mida üks või teine toitaine sisaldab. me ei peaks mingil juhul jääma sellise seisukoha juurde, et tegemist on piirkondliku traditsioonilise toiduga ja selle, seetõttu ei ole vaja mingit sildistust, see on lihtsalt rumalus proua Korbelt ütles ka, et kui näiteks on erandid, siis sellisel juhul äh, oleks vaja selliseid erandeid, mis puudutavad ka erinevaid väiteid tervislike toitainete osas. näiteks kui tegemist on äh, suure rasvasisaldusega toitainega, siis kolesterooli all kannatavad inimesed peaksid seda vältima. muidugi mõista, igaüks elab nii, nagu tahab, kuid valikud peaksid olema informeeritud. okei okay., if time enough, no problem, I will give you floor few times, we can discuss what aega on piisavalt, kui Someone is fed after fruit, yeah. Case, but... meil on võimalik seda teemat muidugi veel veel ja veel arutada, kui keegi kirglikult tahab puuvilast rääkida, aga okei okay,, annan praegu sõna veel kord, aitäh. Ähm, ganz kurz darauf eine Antwort. Also die Angabe der Inhaltsstoffe der Lebensmittel. hästi lühidalt vastus sellele. kui asi puudutab toiteväärtust, jah. märgistamist kajastab märgist, toidumärgistuse direktiiv ja mul on väga hea meel näha, et äh, Äh, toidupakendil näidatakse, mis seal sees on. see on väga hea, seda peab toetama ja hindama. Hin-, hinnata toitu vastavalt sellele, mida ta sisaldab, see on täiesti teine aspekt. võib-olla siin on üks asi, mida peaks teile viitama. me saame koostada seadust ainult keskmisele tarbijale. keskmine tarbija on inimene, kellel on keskmine tervisetase, kui nii võib öelda. Pole mingit võimalust võtta arvesse kõikvõimalikke erinevaid patsiente, kellel on erinevad probleemid. me tahaks seda seadusandluses teha, aga me ei saa. keskmine tarbija on see, kellega me peame arvestama, selle jaoks me koostame seadusi. ja see on see keskmine tervisetase. suur aitäh. ja nüüd tahaksin sõna anda komisjoni esindajale veel kord, sellepärast et nii palju küsimusi on siia esitatud. nii et teil on praegu väga palju tegemist, härra Artur Pakis, palun. aitäh, härra esimees. ei kujuta ette, millised küsimused saavad olema siis, kui me koostame meetme, toome selle meetme projekti parlamendi ette. aga ma püüan vastata nendele küsimustele, mida konkreetselt küsisid äh, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt proua Korbi. tahan siin selgeks teha, et kui me räägime eranditest, mis antakse seadusandluse ees, pean silmas erandeid, mis puudutavad toidu, toitaine äh, profiile ehk siis teatud toitaine kategooriad jäävad välja, nemad, nendele ei anta toitaine profiile ja nemad saavad neid väiteid äh, pakendil ikkagi edasi äh, anda ilma, et tekiks siin mingeid piiranguid, seda tähendavad erandid. keeld mingite väidete esitamiseks on juba määruses olemas ja see puudutab väiteid, millel on väga vähe erandeid, äh, nimelt alkoholitooted. alkoholid ei suuda öö, äh, väit-, esitada väiteid, välja arvatud, mis puudutab alkoholi tarbimisega vähenevat energiat. see on täiesti selge. ma ei ole päris kindel. Te ütlesite, et peaks olema teatis tarbijatele läbi toiduprofiilide. proua äh, Sommer vastas sellele äh, argumendile, mida proua Okin esitas ja tõepoolest toitaineprofiilid, nagu ma ütlesin oma esimeses sõnavõtus Need ei kuulu tarbijatele esitamiseks. Nad on filtriks ainult sellele, kas neid väiteid võib antud tootekategooriate puhul kasutada. ja siin loomulikult tahaksin kuidagi vastata härra ähm, äh, Sepa küsimustele, sest me täiesti teame, et tarbijad tarbijate ostuotsuse aluseks on terve hulk erinevaid äh, kriteeriume, hind äh,, kui mugav see on, maitse, need on kõik eespool kui tema toite väärtus. sellest hoolimata debatt, kui võtsime vastu määruse ähm,, siis toitaine väärtus on ikka enam argumendiks ostuotsuse tegemisel sest tarbijad hakkavad paremini aru saama, milline on sees äh, dieedi ja tervise vahel ja ma olen täiesti nõus proua Sommeriga, on terve hulk asjades, äh, milles me oleme nõus ja äh, terve hulk asju, milles me oleme üksteisega nõus ja väga väheseid, milles me ei ole nõus. haridus on ülimalt tähtis, informatsioon tarbijatele on primaarse tähtsusega. ma leian, et märgistamine on üks viis informeerida tarbijaid ja aidata neil teha õigeid otsuseid. ja ma olen valmis tunnustama, tunnistama, et äh, toiteväärtuse alane informatsioon aitab tarbijat. väited on vabatahtlik meede. see ei ole kohustuslik sildistuse nõue ja siia oleme jõudnud oma toiduprofiilidega, sest härra Sebed on tõestatud, et need väited on faktor, mis mõjutab tarbija tehtud, tehtav, tehtavat otsust, kui nad äh, äh, toitu ostavad. seetõttu toiduprofiilide eesmärk on tagada, et tarbijat ei eksitata selles mõttes, et väited toovad välja ainult toidu positiivsed aspektid, samas kui toode ise võib sisaldada mingisuguseid negatiivseid aspekte. kuigi ma olen nõus teie ja proua Sommega. et, et eh, toiduvalik on kõige oluline teema ja lõpuks EFSA ei ole mitte see, kes toiduprofiilid paika paneb. toiduprofiilid kehtestab komisjon läbi alalise komisjoni protseduuri. seda kirjeldatakse määruses ja see on siis komitoloogia koos analüüsi äh,, analüüsiga, EFSA teeb seda osaliselt. ja lõpuks komisjon koos liikmesmaadega parlamendi järelevalvel peab tegema lõpliku otsuse. aitäh! ma arvan, et see on kõik ah,, üks viimane asi veel. see ei puuduta konkreetseid tooteid, millele me kehtestame toote profiili, toot-, toitaine profiili, pigem oleme, orienteerume kõikidele toitudele antud toidukategoorias, nii nagu ma ära tõin need, mis on olulised inimeste üldises toiduvalikus ja mis on kasulikumad teatud profiilidele, mis on erinevad üldtoidust. okei okay., thank you very much indeed. suur aitäh. veel paar inimest soovivad sõna. Richard Sieber härra Zeeber. jah, kuna meil on natukene aega, siis ma kasutaksin seda võimalust ja küsiksin uuesti, sellepärast et komisjoni esitaja paraku ei vastanud mulle, ta ütles, et kõik tarbijad tõepoolest teevad äh, ratsionaalseid valikuid, kuid kas komisjon on ette näinud ka uuringute läbiviimise, et välja selgitada, milliste mitteratsionaalsete argumentide alusel tarbijad oma otsuseid langetavad. sellepärast, et komisjon praegu paistab uskuvat, et kõik tarbijad on ratsionaalsed, aga samas teadlased väidavad, et nii see ei ole. hästi ning äh, proua Auken, palun ma ei tea, kas äh, me peaksime nüüd äh, komisjonilt nõudma taolisi uuringuid, ma usun, et ka neil on päris palju tegemist praegu, kuid äh, mina kahetsen vägagi seda, et aset on leidnud väga tõhus lobitöö ning nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, nagu me oleme jõudnud, nimelt on äh, niivõrd suurt muljet, äh, vabandust, survet avaldatud, et äh, kogu see õigusakt on edasi lükatud järgmise parlamendikoosseisu jaoks ja sellega ma praegu piirduksingi, suur tänu. okei okay.. hästi. härra Matsurakis, kas te soovite veel midagi lisada härra Seeberi küsimuse kohta? aitäh. vastus oleks ei. komisjon ei ole tellinud mingeid konkreetseid uuringuid suhkru äh, kohta, aga on olemas uuringuid, mida komisjon on äh, kaalunud ja nagu ma ütlesin, me oleme täiesti teadlikud sellest, et kuigi need äh, toidualased kaalutlused ei ole peamised, äh, on see siiski üsna oluline teema. Uh, aitäh. see oli viimane punkt äh, meie tänases päevakorras, suur aitäh äh, selle mõttevahetuse eest ja ma loodan, et te kõik olete kohal ka homme, sellepärast et meil on väga tihe päevakord meil on homme meie viimane istung ja ma kordaksin veel kord, et ma kutsun teid siis äh, ühisfotot tegema lõuna ajal homme ja äh, õhtul siis ringile. suur aitäh, head õhtut!